Good afternoon, ladies and gentlemen. tere, daamid ja härrad, alustame meie istungiga. Äh, kõigepealt siis päevakord. observatsi, proponer. kas kellelgi on midagi päevakorra kohta öelda? kui ei, siis äh, on päevakord kinnitatud ja ma teen ettepaneku, et me alustame esimese päevakorrapunktiga, milleks on esimehe teadaanded. ma tahaksin teile teatada, et meie esinaine on praegu seotud kolmepoolsete kohtumistega, mis puudutavad finantsmääruse meetmeid ja niipea, kui see kohtumine on läbi, tuleb ta siia ja võtab siis istungi juhtimise üle. tahaksin teile ette lugeda äh, siis selle, mis ta minu jaoks siia kirja on pannud. täna pärastlõunal äh, nagu te olete juba orienteeruvast ajakavast näinud, mis te mis te välja jagasite, et meil on vaja väga ajakavast kinni pidada. ma mõistan, et see ei ole kerge, aga arvestades meie töökoormust, ei ole meil lihtsalt mingeid muid võimalusi. ja seetõttu ma oleksin väga tänulik, kui inimesed, kes sõna võtavad, oma sõnavõtu juures sellega arvestaksid. teine teadaanne ma olen teile juba teatanud, et meie komisjoni erakorraline kohtumine peaks toimuma esmaspäeval, viiendal juulil eh, kella seitsmest kuni kella üheksani õhtul. volinik Olli Rehn on kinnitanud, et ta saab tulla meie komisjoni ette sellel õhtul. samal istungil arutatakse ka raporti eelnõu, mis puudutab majanduse juhtimise parandamist ja eriti just äh, seda, mis puudutab Eurotsooni ja seda raportit tutvustab siis raportöör härra Feijo. ja kolmas teadaanne. me oleme palunud luba veel ühe erakorralise istungi korraldamiseks neljapäeval, kaheksandal juulil kella üheksast üheteistkümneni hommikul ja sellel istungil peaks arutusele tulema siis krediidireitingu agentuurid ning kahe tuhande üheksanda aasta keskpanga aastaaruanne. Need on siis need teadaanded, mille, mis esinaine palus edasi öelda. ning nüüd tutvustaksin siis härga Algirda Šemetat, kes on Maksustamise ja Tolliliidu volinik kes samuti vastutab auditeerimise ja pettusevastase võitluse eest. ta tutvustab meile, millised on tema äh, peamised prioriteedid eelseisval tööperioodil. härra volinik, teil on sõna ning teil on siis viisteist minutit. aitäh, lugupeetud saadikud Äh, viimati olin ma siin äh, komisjonis ja sellest ajast jäi mulle meelde, et te olete väga huvitatud maksustamisküsimustest. täna olen ma tulnud siia selleks, et rääkida teile, millised on minu ambitsioonid eelseisvatel aastatel, nii et, et me saaksime teha koostööd äh, siis ühise tegevuskava vallas ma tahaksin kasutada võimalust ja juhtida tähelepanu komisjoni õigusloome ja tööprogrammi peamistele aspektidele, mis puudutavad maksustamist. Äh, majanduskriis on pannud liikmesriigid oma majanduspoliitikat põhjalikult läbi vaatama meil on vaja taastada Euroopas jõukus, aga selleks on vaja äh, eelarve konsolideerimist aktsepteerimist äh, ja seda nii riiklikul tasandil kui on vaja teha ka Euroopa tasandil ühiseid jõupingutusi hiljutised sündmused on näidanud, kui vastastikku sõltuvad on liikmesriikide majandused. seetõttu olen ma veendunud, et Euroopa Liidu tasandil koordineerimine on selles valdkonnas äärmiselt oluline ning komisjonil on selles vallas väga oluline roll mängida ma olen valmis äh, kasutama kõiki vahendeid, mis on minu käsutuseks, äh, tagamaks äh, seda, et liikmesriigide maksupoliitika toimiks ühiselt. ma olen veendunud, et Euroopa vajab Äh, rohkem poliitilisi arutelusid maksustamise küsimuses ja seetõttu olen ma valmis tulema regulaarselt teie komisjoni ette, et teiega selles küsimuses mõtteid vahetada. ma tean, et teil on äh, anda väga oluline panus sellisesse arutellu. ma loodan, et täna leiab meil aset konstruktiivne mõttevahetus minu maksustamise tegevuskava kolme põhisamba osas äh,, sissetulekute kvaliteet, majanduse koordineerimise tugevdamise kontekstis äh, majandus, maksupoliitika jätkusuutlikkus ning äh, head valitsemistavad maksustamise vallas. kõigepealt nüüd äh, sissetulekute kvaliteet. ma tahaksin kõigepealt rääkida sellest, miks see asi on nii oluline just nimelt kriisist väljatulemise strateegia kontekstis. arvestades neid majanduslikke ja rahalisi ras-, rahanduslikke raskusi, millegi, millesse me oleme ras-, sattunud, on liikmesriigid kavandanud väga ambitsioonikaid eelarve konsolideerimise kavasid. keegi eh, ei sea küll kulutuste vajalikkust kahtluse alla, aga sama, samas on väga oluline vaadata ka, milline on maksutulude kvaliteet. liikmesriikides seisab väga oluline küsimus, kuidas oma maksusüsteeme muuta, kuidas kujundada neid niimoodi, et nad soodustavad investeeringuid ja tööhõivet ning aitavad kaasa teadmistepõhisema majanduse loomisele iga liikmesriik peab otsustama ise, milline on tema, tema lähenemine. aga ma olen veendunud, et kakskümmend seitse eh, koordineerimata lähenemist ei ole just kõige parem viis, kuidas edasi liikuda me praegu analüüsime liikmesriikide maksusüsteeme ja maksureforme just nimelt majanduskriisist väljumise strateegia kontekstis ning selle analüüsi põhjal on mul koos liikmesriikidega plaanis läbi vaadata, kuidas kõige paremini tulevasi poliitilisi algatusi kujundada. selleks, et sellised arutelud saaksid toimuda, olen ma juba käivitanud maksupoliitika töörühma, mida mina juhin. ma olen palunud, et finantsministrid määraksid sinna oma esindaja, nii et me ühiselt saaksime poliitilisel tasandil arutada seda, kuidas me saame siis Euroopa maksupoliitika vallas edasi liikuda. just nimelt selles kontekstis äh, tahaksin ma ka äh, käsitleda finantssektori panust. poliitiline arutelu Äh, tõstatab väga palju lahendamata küsimusi, näiteks kas äh, tuleks finantstehingud maksustada, kas me peaksime soodustama harmoniseerimist ja koordineerimist Euroopa Liidu tasandil, kas Euroopa Liit peaks tegutsema üksinda ja kuidas peaks äh, maksutulusid eraldama? komisjon on juba teinud ettepaneku, et pankadele tuleb kehtestada maks Äh, sellist ettepanekut äh, tervitas ka nõukogu. Äh, pärast sellise, pärast teie juhataja resolutsiooni vastuvõtmist möödunud märtsis oleme me arutanud üleüldse selle pangatehingute maksu sisseviimist. ma arvan, et G kahekümne arutelude tulemus möödunud nädalavahetusel näitab, millised on need suured väljakutsed, mis meie ees seisavad ja kui raske on leida ülemaailmset lähenemist. me peame nüüd äh, vaatama, kas Euroopa saab äh, üksinda näiteks hakata finantstehinguid maksustama. ja kui me tahame tõesti edasi liikuda, siis me peame vaatama, kuidas sellise maksu sisseviimine ka mõjutab Euroopa majanduse konkurentsivõimet teiseks maksustamine, mis tagab majanduskasvu jätkusuutlikkuse. meil on vaja uus elu sisse puhuda ühisturule. me peame seda tegema ka oma kakskümmend kakskümmend strateegia kontekstis. professor Mondi raport näitab, kui oluline on Euroopa Liidu jaoks toimiv siseturg Äh, kus kodanikud ja ettevõtted saavad oma potentsiaali täiel määral ära rakenda-, kasutada. hea maksupoliitika on samuti selle siseturu funktsioneerimise üks komponente. me peame tugevdama oma majandusi ja niimoodi saame äh, lahendada ka selliseid probleeme, mis on seotud keskkonna ja kliimamuutustega meil on aga väga palju maksuprobleeme või maksutõkkeid siiski ühisturul. ma olen täiesti kindel, et me saame maksustamise muuta ettevõtete jaoks soodsamaks, nii et nad saavad piiriüleselt eh, odavamalt tegutseda. samuti peame me hoolitsema kodanike eest. Eh, rahvapartei raport eh, rõhutab, et me peame siseturu keskmesse, tõstma ikkagi need inimesed, kes sellel siseturul elavad ja kes seda iga päev kasutavad. iga päev äh, puutun ma kokku väga paljude maksuprobleemidega, mis kodanike elu raskeks teevad ja maksudiskrimineerimine, selle vastu võitlemine on üks minu prioriteet. aga mida me oleme siis siiamaani saavutanud? kahekümne seitsmendal aprillil me käivitasime avalikkusega konsultatsioonid, küsimaks siis inimestelt ja ettevõtetelt, mida nad arvavad topeltmaksustamisega seotud probleemidest, kas nad on nendega kokku puutunud seoses oma piiriülese tegevusega. möödunud reedel käivitasime veel ühe avaliku konsultatsiooni Äh, mis keskendus just nimelt pärandimaksuga seonduvatele piiriülestele probleemidele. me tahame välja selgitada, kuivõrd suur selle probleem on ja siis me töötame välja juba ka poliitilise reaktsiooni mis puudutab äh, nüüd äh, reeglitest kinnipidamise kulude vähendamist, siis ma olen, mul on väga õnne, õnnelik selle üle, et nõukogus saavutati äh, käibemaksu osas kokkulepe, võib-olla see ettepanek ei olnud, või see kokkulepe ei läinud küll nii kaugele nagu parlamendi ja komisjoni ettepanek, aga siiski see vähendas oluliselt kulusid ettevõtete jaoks. tulevikus tahan ma veelgi tugevdada just nimelt ühisturgu maksustamise valdkonnas. kõigepealt tuleks ettevõtete maksubaas ühtlustada, tuleb paika panna ühised Euroopa reeglid, seega saab vähendada kulusid, mis on tingitud erinevatest süsteemidest, erinevatest liikmesriikidest ja vähendada kulusid ettevõtete jaoks, mis tegutsevad mitmetes liikmesriikides korraga. mul on plaanis välja anda ka roheline raamat käibemaksusüsteemi osas Äh, ma tahaksin luua ettevõtete jaoks soodsamat keskkonda ning lihtsamat ja jõulisemat äh, süsteemi, mida liikmesriigid saaksid selles vallas kasutada. ja kolmandaks, tugevnedes siis konsultatsioonidele avalikkusega, teeksin volinike kolleegiumile ettepaneku välja töötada tegevuskava äh, topeltmaksustamisega seotud probleemide võitlemiseks, samuti probleemidele, mis on seotud siis näiteks pärandimaksuga, kinnisvaramaksuga ja nõnda edasi lõpetuseks arvan ma, et äh, meil on vaja ka pöörata tähelepanu keskkonnasõbralikele maks, maksudele selleks, et saavutada oma keskkonnapoliitika eesmärke. energia maksustamise direktiiv on üks oluline osa siin. volinike kolleegium äh, pidas möödunud nädalal arutelu äh, energia maksustamise direktiivi läbivaatamise küsimuses ning saavutati üksmeel, et praegune süsteem ei toimi nii hästi, nagu ta võiks toimida. Eh, see ei toeta ühiseid eesmärke nagu suurem energiatõhusus ning võitlus kliimamuutustega selle arutelu käigus tõstatus väga palju huvitavaid küsimusi, millega kavatsen arvestada e, pärast seda, kui siis tuleb ka mõjuhinnang, mis minu ees ettepanekuga ka kaasas käib ja selle ettepanekuga tulen siis välja nii kiiresti kui võimalik. ja kolmas, head valitsemistavad maksustamise valdkonnas. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, kui oluline on säilitada liikmesriikide võimekus oma tulusid sisse nõuda, eriti praegusel majanduslikult raskel ajal Euroopa Liit peab võitlema maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmisega ning äh, propageerima siis heade tavade juurutamist rahvusvaheliselt. mul on väga hea meel, et nõukogu saavutas kokkuleppe Eurofiski loomise osas, see kokkulepe saavutati käesoleva kuu alguses, tegemist on siis äh, mitmepoolse varase hoiatuse äh, süsteem, mis aitab võidelda käibemaksupettuse vastu. rahvusvahelisel tasandil oleme me saavutanud ka edu Äh, teatisega, mis puudutab makse, arendustegevust ja me edendame siis selles teatises äh, häid maksustamistavasid arengumaades. ja me oleme palunud ka, et komisjon alustaks Liechtensteini ja Šveitsiga kõnelusi, et nad peaksid kinni selles Äh, käitumiskoodeksis, mis puudutab kahjulikku maksukonkurentsi ja minu talitused on äh, Šveitsiga selles küsimuses sellel nädalal arutelusid alustamas. tuleviku seisukohalt olen ma täiesti veendunud, et me peame säilitama äh, võitluse kahjuliku maksukonkurentsi vastu, tegema seda siin Euroopa Liidu siseselt ja tegema koostööd ka oma rahvu-, rahvusvaheliste partneritega ja ma jagan täiesti härra Dominici raportis välja töö, välja toodud põhimõtteid mis puudutab äh, käitumiskoodeksi põhimõtete rakendamist kolmandatele riikidele, siis sellest ainult ei piisa. me peaksime kogu selle koodeksi ulatuse läbi vaatama koos liikmesriikidega. veel üks prioriteet on edu saavutamine ECOFINis nõndanimetatud heade valitsustavade paketi osas. Äh, see näeb ette siis koostööd halduskoostöö alal, pettusevastaseid kokkuleppeid, koostööd kolmandate riikidega Äh, siiamaani ei ole edusammud selles valdkonnas olnud äh, just eriti head või vähemalt mitte nii head, nagu me lootsime. läbirääkimised on olnud väga keerulised, aga me teeme väga tihedat koostööd järgmise eesistuja Belgiaga, et selles küsimuses kokkulepet saavutada härra esimees, lugupeetud saadikud, ma peatusin oma tegevuskava kolmel sambal ja komisjoni ettepanekutel, mis nendes valdkonnas on tehtud aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist. ma usun, et Euroopa maksuvaldkonnas puhuvad uued tuuled, mida toetab ka komisjon ja me ei saa saavutada oma eesmärke, kui me lihtsalt säilitame senise olukorra või tegutseme üksinda. me peame ära kasutama seda hoogu, mis on ja kui me seda teeme, siis ma olen täiesti kindel, et me saame äh, Äh, saavutada sellise maksustamise, mis on õiglane kodanike, ettevõtete ja liikmesriikide jaoks ja just sellest nägemusest ma oma tegevuses juhtungi, juhindungi, nõukogu otsustab loomulikult, aga ka teil on väga oluline poliitiline roll mängida Te saate väljendada siin parlamendis oma toetust, samuti oma koduriikides ja see on väga oluline, et me saavutaksime edusamme valdkonnas, mis meie ettevõtete ja kodanike jaoks on Euroopa integratsiooni aspektist väga oluline. suur aitäh tähelepanu eest ja ma loodan väga huvitavat mõttevahetust. Thank you very much uh,, komisjon. suur aitäh, härra volinik. tahaksin meenutada kolleegidele, et Konkomisjon on uh, Äh, viinud läbi struktureeritud, EKN komisjon on viinud äh, läbi konstruktiivse dialoogi nelja volinikuga, Almunia, Barnier, Rehn ja nüüd äh, volinik Šemeta. aitäh! nüüd annan sõna härra Pulmanile. suur tänu, härra esimees! härra volinik, see, mida te meile rääkisite, kõlas väga mõistlikult Euroopa Liidus me tõesti vajame tugevdatud dialoogi maksupoliitika osas. see, siin ei ole mitte mingit kõhklustki, see on täiesti õige. ma paluksin teid, et te koos meiega annaksite hinnangu, ana-, annaksite hinnangu sellele, mis toimus Torontos nädalavahetusel. ja et annaksite meil ka äh, poliitilise hinnangu selle kohta, kus on meie seisukoht täpselt võrreldes nende arengutega. ma ütlen teile, et me kesksetes küsimustes ei ole kaugemale jõudnud ja see puudutab just kriisivastast võitlust. ja seda sellepärast, et Euroopa Liiduna me ei suutnud ühtse häälena esineda, ühtsena esineda. teised äh, tõusvad äh, majandused ei nä-, ei saa aru, miks nad peaksid meie probleeme lahendama, kui me ise ei suuda teovõimelisena rahvusvahelisel areenil esineda ja Ameerika Ühendriigid arvavad ka samuti, et, et miks nad peaksid meiega koos probleeme lahendama, kui ei ole mingisugust paketti meil ette nähtud majanduse tugevdamiseks, meil ei ole mingisuguseid uuen, uuendusi ette nähtud majandusimpulsside jaoks ja seetõttu meie ei suuda otsustada, meie ei suuda ühisseisukohta moodustada ja eriti selles küsimuses, kus Euroopa Parlament tegelikult küsis teilt, et teie Äh, moodustaksite, koostaksite ühise seisukoha ja me selles osas võtsime ka täiskogul suure häälteenamusega vastu otsuse selle kohta, et me vajame finantstehingute maksu finantskriisist väljumiseks ja ka selleks, et päästa võlgadesse sattunud majapidamisi ja me ütlesime, et me palume, et komisjon teeks vastava analüüsi ja millal tuleb see ettepanek, millal tuleb see analüüs? me oleme jõudnud punkti, kus me ei saa enam jääda ettekäänete, vabanduste juurde, sellepärast et see ainult kahjustab maailma majandusse, kahjustab Euroopa Liitu. meie palusime teilt me neid äh, analüüse teha, meie lootsime teie tööle ja Euroopa Parlament juba mõned kuud tagasi tegelikult palus teilt need analüüsid ja hinnangud äh, koostada. suur tänu. You aitäh selle küsimuse eest ja ka kommentaaride eest. ma arvan, et G kahekümne kohtumise äh, äh, tagajärjed Euroopa Liit läks sinna positsiooniga arutada eh, finantssektori maksustamise küsimust eh, globaalsel tasandil? ja G kahekümnes toimus selle üle ka sügavuti arutelu ning selle diskussiooni tulemuseks on et eh, selge on, et äärmiselt keeruline on saavutada kokkulepet ülemaailmsel tasandil, mis puudutab äh, finantssektori maksustamist ja te kindlasti teate, et me, komisjon on juba välja pakkunud pangamaksu äh, selleks, et lahendada võimalikke tulevasi probleeme finantssektoris. ja ma arvan, et nüüd on aeg asju hinnata, korralikult äh, aru saada, mis oleks äh, võimalike maksuettepanekute tagajärg äh, finantssektoris. olen juba palunud oma teenistustel hinnata, mis täpselt oleks, et need FTG tagajärjed või näiteks finantstegevuse maks mis äh, samuti pakuti välja võimaliku alternatiivina. selle pakkusid välja nii komisjon kui ka IMF. nii et me peame siis äh, korralikult läbi hindama mõlemad variandid, võttes arvesse, et kui võetakse vastu mingisugused otsused, siis ei saa neid teha, vastu võtta globaalsel tasandil, nii et me peame siin äh, Äh, tegelema konkurentsivõime küsimusega ja pärast seda analüüsi peaksime me äh, arutama seda, kuidas kaasata siia kõik äh, osapooled, kaasa arvatud parlament, liikmesriigid ja siis kuidas saavutada lõppjäreldus selle kohta, millised võiksid olla tulevased sammud siin valdkonnas. Uh, järgmiseks härra Lamberts, palun aitäh, härra esimees, härra Šemeta, aitäh! aitäh mitte ainult sellest, et siia tulite, vaid ka paljude asjadest, mida te ütlesite, see oli nagu muusika meie kõrvadele. mul on hea meel kuulda, et te näete sellist hoogu öö, et maksudiskussioonid Euroopas on äh, kiirenemas ja nüüd ongi äh, ka meie arvates õige hetk äh, siin kiirendada ja tööd selles osas suurendada. tervitame ka teie valmisolekut meiega suhelda, usume, et see on siiras, te näitasite seda juba siis, kui te tulite siia esimest korda volinikukandidaadina ja te jätkuvalt peate dialoogi meiega ning see on samuti väga hea asi. jagame paljusid eesmärke, millega teie välja tõite ja tervitame ka maksupoliitika töörühma algatust, mille te olete teinud. arutasin seda eh, härra Van Rompuyga ja äh, avastasin, et tema töörühm, mis puudutab nii-öelda kulutuse pooli eelarvepoliitikas, ei ole mitte kuidagi seotud sellega, mida teie tahate teha. Äh, see ei tähenda, et äh, te peaksite siin peatuma ja asjad nüüd joonde viima, jah, te peate jätkama, aga te peaksite olema ka teadlikud, et äh, mingil hetkel need kaks algatust äh, jooksevad kokku, sest et äh, eelarve koos, koosneb ju mõlemast poolest, nii tuludest kui kuludest. olen nõus Uudoga, ta mainis, et tuleb ar arvestada, mis toimus G kahekümnes ja me peame vastama mitmetele küsimustele, millega teie küsisite, kas Euroopa Liit peaks jätkama üksinda või me peaksime ootama ülemaailmseid lahendusi Äh, seesama puudutab ka süsiniku kauplemist, me vajame ülemaailmset lahendust, aga peame siiski arvesse võtma, et me oleme teistest mitmeid aastaid, kui mitte aastakümne ees. Äh, FTT, pangamaks, äh, keskkonnamaksustamist ja nii edasi, siin Euroopa peaks võtma juhi rolli. see ei tähenda seda, et me peaksime olema rumalad, aga jah, keskkonnapoliitikas me võtsime juhi rolli endale ja me usume, et see suurendab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, mitte aga ei kahjusta neid. nii et sama asi maksupoliitikas, usume, et me peaksime siin ka käituma ambitsioonikalt. kui te räägite siin võimalikest äh, äh, konkurentsivõime küsimustest, mis on seotud STT-ga, siis me ei tohiks äh, seda ületähtsustada vaata, mida me rääkisime äh, lekete kohta süsiniku kauplemisel ja äh, siin me ütlesime, et jah, palju-paljud tööstused on äh, seotud sellega, me peame neid kaitsma. aga kui me asju vaatame, siis mitte sada kuuskümmend kaks sektorit ei ole siin ohus, vaid ainult viis või kuus. sama asi FTT-ga, me ei tohiks siin olla liialt ettevaatlikud. on olemas siseturg finantsteenustele ja see on piisavalt tugev et äh, finantsülekannete, äh, äh, finantstehingute maks üle elada. kui me selle maksu sisse viime, siis ehk peaks see tulu tulema Euroopa Liidule, mitte liikmesriikidele, siis peaksime me tuvastama ka selle, milline osa tuludest riikidele laiali jaotatakse Eh, võib-olla seda saab teha niimoodi, et eh, liikmesriigid peaksid siis vähem andma Euroopa Liidu eelarvele ja mis, milline osa sellest läheb Euroopa Liidu eelarve suurendamiseks. me peaksime suutma leidma sellise lahenduse, kus kõik võidavad. Eh, liikmesriigid saaksid selle osa sellest pirukast, aga Euroopa Liit kui selline saaks samuti osa, sest Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend selle osas äh, ülemkogu kaks äh, nädalat tagasi juba võitis otsuse vastu, resolutsiooni hääletas ka parlament ja ma arvan, et me peaksime toetama neid ambitsioone. ja FTT ehk saaks panustada sellesse, et majandust uuesti üles ehitada. Äh, pärast suve lõppu tuleb Roheliste fraktsioonilt täielikud ettepanekud sel-, nendes küsimustes, ootame teie arvamuse siin ja jätkuvalt suhtleme teiega ja toetame teie poolt välja toodud agendat suur aitäh nende lahkete sõnade eest ja selle eest, et äh, tervitate maksupoliitika töörühma loomist. tõesti usun, et äh, äärmiselt oluline on alustada poliitilist diskussiooni, debatti maksuküsimuste üle Euroopa Liidus, sest äh, hetkel meie ees olev probleem on, et meil on hea tehniline debatt, aga poliitilist debatti maksuküsimuste üle ei ole ja saan aru, mida te ütlesite, et peaks olema kulude ja tulude poole vahel olemas sidu, sest et rahanduspoliitika ei ole mitte ainult kulud, see on nii kulud kui tulud ja äh, bilansi mõlemad pooled äh, peaksid olema mõistlikult koostatud selleks, et äh, saavutada konsolideerimist mis mitmetes liikmesriikides äärmiselt vajalik on. samal ajal aga äh, tuleb seda kõike teha targalt. Äh, mis puudutab äh, finantstehingute maksu, nagu ma ütlesin, siis pärast G kahekümne kohtumist muutus olukord selgemaks ja me peame läbima täieliku sügavuti analüüsi võimalike alternatiivide koha pealt, sest eh, detailselt eh, me ei isegi ei arutanud, mis oleks selle aluseks. kas need oleksid ainult väärtpaberid või peaksid seal olema ka derivaadid, sest eh, tulud oleksid märkimisväärselt erinevad siis ja nad väga palju sõltuvad võimaliku maksubaasist nii, ja mina olen siin äärmiselt avatud. viime selle analüüsi läbi ja arutame seda siis teiega ja liikmesriikidega ja il-, ilmselt ka sellistes foorumites nagu maksupoliitika töörühm, et milline võiks olla siis edasine tee selle konkreetse tegevusega? Thank you. mis siis? aitäh, proua Peres, teil on sõna nüüd. Merci beaucoup, monsieur le president. suur tänu, härra esimees härra volinik, ma ei hakka kordama seda, mida eelkõnelejad juba teile meenutasid. me peame arvestama ka sellega, mis siin finantstehingute maksustamise puhul kõik mängus on. aga ma arvan, et äh, komisjoni kolleegiumi liikmena teil on ka eriline vastutus selle küsimuse osas. kui ma vaatan praegust äh, majandus- ja finantskriisi olukorda. ja proua Peresi katkes katetakse, sest paistab, et on äh, tõlkesüsteemis mingisugune tehniline viga. paistab, et tegu on tehnilise veaga tõlkesüsteemis. Just a moment. Est-ce que le commissaire a mis euh, sur, sur euh, le yes, 2 I have English. Yeah, no, it's, uh, it's you okay. have not. Okay. Okay, no. okay, I'm sorry, Mr. Beres, uh, but that... tehniline probleem on lahendatud, vabandust, proua Beres. niisiis, ma ei tuleks tagasi selle juurde, mida eelkõnelejad juba mainisid äh, finantstehingu maksustamise konkreetse probleemi puhul, aga teilt kui äh, pädevalt volinikult äh, sooviksime küsida ja teie tähelepanu pöörata ka sellele, et et Euroopas on väga selgeid pingutusi selles osas, et me peamegi, peame ikkagi vastutuse üle võtma finantstehingute maksustamise küsimuses, sellepärast et te, me küsime iga päev, et kuidas me saame kodanikke tuua Euroopale lähemale, nii et härra volinik, kasutage siin seda initsiatiivi, rakendage finantstehingute maksustamist Euroopa tasandil ja selgitage seda Euroopa kodanikele. sellise sammuga te võtaksite väga mõistliku initsiatiivi. aga seda, see ei tohiks asendada kõiki teisi maksustamisvorme. siin räägiti äh, kas finantstehingute maksust või siis ka teistest meetmetest. me teame, et siin on siiski erinevused. finantstehingute maks toob endaga kaasa reguleeriva iseloomu turgude käest, me ei peaks seda aspekti alahindama. sellega saab ka invest-, ähm, rahastada olulisi investeeringuid, mille jaoks meil praegu vahendeid puudub G kahekümne järeldused on mõnes mõttes natukene üllatavad. võib-olla ma vaatasin seda liiga pealt, äh, pealiskaudselt, aga siin mitte kuskil minu meelest ei mainita finantstehingute maksu. fond, millest siin räägitakse, ka siin ei öelda mitte midagi täpsemalt punktis kakskümmend üks, sest siin ei öelda äh, Äh, mitte midagi selgemalt meie ootuste kohta. G kahekümne järelduste juures puudutatakse seda teemat, mis ei ole enam nii-öelda nii väga moes. nimelt siis äh, maksuparadiiside vastane võitlus. paistab, et see teema ei ole enam moes miks päevakorrast maha on võetud, kas sellepärast, et äh, selle mainimist ei peetud nii vajalikuks või äh, on see üldse unustatud päevakorda panna? me teame, et äh, maksuparadiisid tegelikult võtavad ära rahasid arengupoliitikas, nad võtavad ära raha arenguriikidelt ma sooviksin rääkida veel täpsemalt ähm, kahest punktist, kui härra esimees äh, mul lubab. härra volinik, suure heameelega ma kuulsin, et te ütlesite, et äh, ettevõtete maksu konsolideerimine küsimus tuleb taaskord arutelu alla võtta. see, sellest te rääkisite ka alguses, tegu on küll keerulise äh, algatusega, aga see on kahtlemata väga vajalik samm. Te mainisite seda nüüd aga väga lühidalt lihtsalt kõrvallauses ja ma sooviksin teada, mida te täpsemalt olete ette võtnud, mida te olete teinud äh, nende töödega, mida te olete saanud nii-öelda päranduseks oma eelkäijatelt, võib-olla te oskate ka öelda, mil määral see teema teie jaoks on äh, seotud äh, teiste Monti paketi äh, aspektidega. ma olen siin natukene skeptiline, nimelt Monti paketis on sisald-, on kaasatud ka liberaalsed punktid, mis räägivad ka näiteks sellest, kuidas ühed meetmed räägivad nii-öelda kiirrongiga ja teised meetmed räägi-, sõidavad nii-öelda piimaautoga maksusüsteemid, ma võib-olla ei kuulanud teid väga tähelepanelikult, aga maksusüsteemid, mis on seotud ka äh, lühiajaliste äh, sissetulekutega ettevõtete puhul, et kas te selle küsimusega ka tegelete ja kui, siis äh, kuidas täpselt? härra Van Rompuy töörühm. see tegeleb väga konkreetselt sanktsioonidega, mis on ette nähtud nendele liikmesriikidele, kes on eeskirja, eeskirju rikkunud. me oleme juba ammu teinud ettepaneku selle kohta, et me peaksime leidma mõistliku reguleerimise ja korraldamise. me peame siin leidma alternatiivseid võimalusi äh, võlaeeskirjade, laenueeskirjade rikkumise puhul äh, käibemaksu rakendamise osas. nii et me peame siin leidma ka teisi äh, sanktsioonivorme. nii et tõesti, komisjon peaks tegelema võimalike sanktsioonivormidega ja kas te olete siin juba mingisuguseid ettepanekuid teinud, kas te olete võib-olla ka teiste volinikega arutanud seda küsimust? aitäh Äh, siin oli nüüd üsna palju küsimusi. ma üritan neile vastata, vähemalt mõnedele nendest. niisiis, mis puudutab finantstehingute maksustamist, siis äh, ma kordaksin seda, mida ma juba ütlesin äh, kõigil nendel erinevatel maksuliikidel, mida on kaalutud, on nii eeliseid kui ka puudusi me peame hoolikalt hindama, millised on siis äh, nende võimalike maksude tagajärjed, äh, pidama siis arutelu nii teiste kui te, teie kui ka teiste asjast huvitatud osapooltega ja vaatama siis, mida me selles valdkonnas teha saame. Äh, te kõnelesite lühiajalistest kasumitest siis meie analüüsid ja ka äh, Rahvusvahelise Valuutafondi analüüsid näitavad, et sellisele probleemi lahendaks paremini finantstegevuse maks, äh, sellepärast et see hõlmaks nii äh, kasumeid kui ka töötasusid, mida finantsinstitutsioonides makstakse loomulikult sõltub kõik sellest, äh, kuidas see maks täpselt välja töötatakse, aga üldiselt on äh, selle maksu läbi võimalik äh, lahendada ka seda lühiajalist kasumite probleemi. nüüd meil on praegu And, uh, uh me praegu oleme läbi viimas mõjuanalüüse ning me oleme vaadanud äh, siis äh, äh, kuidas selline maks mõjutaks suurettevõtteid, aga kuidas ta mõjutaks ka VKE-sid ja me üritame oma ettepanekut siis tõesti sõnastada sellisel kujul, et see ei teeks kahju ka VKE-dele, sellistele VKE-dele, kes siis tahavad osu-, osutada piiriüleseid teenuseid ning äh, me peame siis vaatama, äh, kas meil oleks siis vaja mingit ühtset ettevõtete äh, maksubaasi või konsolideeritud ühtset maksubaasi ja kui viimane variant, siis kas see peaks olema vabatahtlik või kohustuslik. niisiis sellised hindamised on parajasti meil käimas ning ma loodan, et tulemused on siis, äh, jõuavad meieni selle aasta jooksul ja siis järgmisel aastal saan ma juba konkreetsete ettepanekutega teie ette tulla, siis järgmise aasta esimesel poolel. nüüd, mis puudutab sanktsioone, kolmapäeval volinike kolleegiumis me arutame komisjoni ettepanekut äh, majanduse juhtimise kohta ning ma võin öelda, et me teeme väga tihedat koostööd härra Olli Rehniga. Ähm, minu, sest minu portfell, äh, siia kuuluvad küsimused, mis on tema äh, portfellisse kuuluvate küsimustega väga tihedalt seotud, ning äh, proua Perez, teil on täiesti õigus, et see sanktsioonide süsteem peaks olema selline, et ta, äh, teda saab rakendada võimalikult vara, et olukord ei halveneks liikmesriikides liigselt see on üks valdkond, millega Olli Rehn praegu siis tegeleb. Thank you. The floor is uh, uh, given to Mr Klute. härra Klute järgmisena. ja, dankeschön auch. suur tänu. härra volinik, mina tegelikult tahtsin teie käest küsida finantstehingute maksu kohta selle kohta on väga palju küsimusi juba esitatud, te olete neile ka väga põhjalikult vastanud. ja ma ei hakkaks siin küsimusi kordama, aga igal juhul arvamusest, nendest küsimustest me näeme, et parlamendis on tõesti väga suur huvi finantstehingute maksude kohta ja finantssektori maksustamise kohta. meie toetame seda seisukohta, et et praegu aeg sunnib tagant, et selles sektoris ka midagi toimuks Kreeka ja teiste riikide osas tuli reaktsioon suhteliselt kiiresti, eriti mis puudutas äh, eelarve saneerimist. ja siin inimesed nägid äh, väga selgelt, et nemad peavad selle arve kinni maksma, pangad seni ei ole pidanud seda tegema. nii et kui me räägime siin meetmetest, kuidas Euroopa kodanike äh, Euroopa Liiduga lepitada ja seda just eriti nende võlgade tasumise küsimuses, siis ma arvan, et me peame väga kiiresti tegema midagi selliselt, et pangad võtaksid samuti oma vastutuse kriisi tekitamise eest ja ka oma arve maksaksid. sooviksin seda lihtsalt veel rõhutada. teiseks, viimastel päevadel olen ma Saksa lehtedes näinud, et Rumeenias tõsteti käibemaksu viie protsendipunkti võrra. milline on teie hinnang sellele? mina arvan, et just need inimesed, kes tegelikult saavad suhteliselt äh, vähe äh, äh, töötasu, et nemad peavad nüüd avaliku sektori võlgu kinni maksma, nemad ei ole ju tegelikult selle olukorra põhjustajad ja ka majanduslikus mõttes on suhteliselt keeruline võtta ette sellist käibemaksu tõstmist, sellepärast et see ähm, läheb kalliks maksma ka siseturu arengule. eelkõneleja ütles, et äh, kodanikke tuleks lepitada Euroopa Liiduga ja ma arvan, et selline maks on siiski väga problemaatiline. sooviksin teada teie arvamust selle kohta uh,. Thank you very much. aitäh Teie esimesele küsimustele ähm, ma olen juba siin paaril korral vastanud. me ootame ära siis selle süvaanalüüsi, loodetavasti saame tulemused nii kiiresti kui võimalik ja siis saame alustada juba arutelusid erinevate huvirühmadega. Te teate, et Euroopa Liidu tasandil on meil siis miinimumkäibemaks viisteist protsenti ning äh, meil on selline džentelmenide kokkulepe, et maksimum võiks siis olla kakskümmend viis protsenti. ja selles vahemikus siis on liikmesriikidel vabadus oma käibemaksu tase kehtestada ja selline vabadus ei ole siis mitte ainult Rumeenial, vaid äh, ka väga paljudel teistel liikmesriikidel, liikmesriikidel, kus eelarve olukord on keeruline. Äh, need liikmesriigid on siis teinud ettepaneku tõsta käibemaksutaset äh, riik, mida mina väga hästi tunnen, suurendas oma käibemaksumäära kaheksateistkümnelt protsendilt kahekümne ühele ja ka naaberriigid on seda teinud, nii et, et me kõik saame ju väga hästi aru, et käibemaksu baas on väga lai. ning kui me tõstame seda ühe protsendi võrra näiteks, siis see toob kaasa üsna suured tulud liikmesriikide jaoks. ja loomulikult ma mõistan teie muret, et, et sellel võib olla ka negatiivseid tagajärgi, aga liikmesriikidel on ju ka võimalus äh, lahendada sotsiaalsed küsimused läbi oma sotsiaalpoliitika, mida nad siis ellu viivad. aga aga see Euroopa aspekt on ka väga oluline ja see ongi üks põhjus, miks see maksupoliitika töörühm äh, loodi, see on just nimelt see foorum, kus me saame siis liikmesriikide toimimistavasid arutada, arutada seda, äh, mida liikmesriigid maksustamisvallas teevad, me saame koge-, vahetada kogemusi ja kogemusi mitte ainult selle üle siis, millised on head kogemused, vaid ka halbade kogemuste üle sest et äh, liikmesriigide tavad on ju erinevad ja ma arvan, et äh, suurem osa liikmesriike peab oma eelarvet konsolideerima ning selline arutelu, mõttevahetus, kogemuste vahetus aitab neil siis äh, sellist arukat strateegiat välja töötada nii tulude kui ka kulude poole jaoks. okei okay.. Now... aitäh. nüüd proua Essaia. kiitoksia, arvamuse puhejuhataja. hüva. aitäh. volinik, maksupoliitika, nagu me kõik väga hästi teame, on üks öö, äh, olulisi viise, kuidas saab majanduspoliitikat ja mõjutada ja ka kõiki teisi poliitikaid. see on üks viis, kuidas saab valitsustel ja riikidel äh, siis kasumlikuks muutuda. Euroopa Liidus meil on käibemaks ja see on üks praegu kõige rohkem murettekitav probleem, aga arvestades seda, et meil on majanduskriis ja seetõttu on väga suur surve selleks, et me töötaksime välja ühise majanduspoliitika milliseid äh, kõnelusi te näiteks peate komisjoni siseselt, näiteks volinik Olli Rehniga sellest, et kuidas pikemas perspektiivis võiksime me siis vältida äh, selliseid kokkupõrkeid äh, liikmesriikide suveräänsusega, kui me arvestame seda, et liikmesriikide valitsused, liikmesriikide parlamendid tunnevad muret just nimelt nende arengute pärast, mis majanduspoliitikas ja maksupoliitikas aset leiavad ning nemad tahaksid vägagi osaleda selles ühise maksustamise arutelus. praegu on väga palju selliseid riike, kes on hakanud vaatama, milliseid makse on võimalik tõsta, väga paljudel juhtudel tõstetakse käibemaksu aga paljudes liikmesriikides on maksusüsteem väga nõrk, maksude kogumine ei toimi väga hästi, sellepärast et maksudest kõrvalehoidmine on justkui rahvuslik spordiala. nii et, et mulle näib, et me Äh, pidevalt tõstame tööjõu maksustamist, sellepärast et see on ka suur osa meie maksubaasist. nii et, et kuidas me saaksime hoolitseda selle eest, et me saaksime parema äh, ja tõhusama maksude kogumise süsteemi, kuidas me saaksime parandada maksusüsteemide kvaliteeti, äh, kuidas komisjoni arvates seda oleks võimalik teha? me oleme üritanud parandada koostööd näiteks sellest, et maksudest kõrvalehoidmist vältida, et maksupettusi vältida, aga kuidas me saaksime seda kõike paremini korraldada ja tõesti maksusüsteemi inimeste jaoks selgemaks muuta. ja kolmas asi, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, on seotud käibemaksuga, mida paljud liikmesriigid on viimasel ajal tõstnud teenindussektor äh, ja sellised tööjõumahukas sektorid on seetõttu sattunud tõsistesse raskustesse. Äh, väga paljud äh, teiste asjade maksumus tõuseb ju ka seeläbi, nagu näiteks materjalide maksumus ja see mõjub väga negatiivselt väikestele ettevõtetele uh,. Well, uh, suur aitäh nende küsimuste eest mis puudutab nüüd tõhustatud majanduse juhtimist, minu arvates see on tõesti üks väga oluline teema ja me peame siin leidma õige tasakaalu, me ei tohi õõnestada liikmesriikide suveräänsust oma majanduspoliitika väljatöötamise vallas, aga samas peame me hoolitsema selle eest, et need majanduspoliitikad on jätkusuutlikud et nad on kooskõlas majanduskasvu ja stabiilsuspaktiga ja kui kõnelda konkreetselt maksustamise vallast, siis meil on olemas ühtlustatud süsteem kaudsete maksude vallas. loomulikult äh, seda kõike saab alati paremaks teha aga otseste maksude valdkonnas tuleks minu arvates ka mõningast ühtlustamist läbi viia, nagu näiteks ettevõtete tulumaksubaas. see on äärmiselt oluline siseturu arengu seisukohast. aga ma arvan, et meil ei ole vaja minna kaugemale ja hakata siin ühtlustama maksumäärasid. see peaks ikkagi olema liikmesriigide endi suveräänne õigus. kõige olulisem siin on mitte ühtlustamine, vaid parem koordineerimine, oma tegevuse parem koordineerimine ning see, mida ma, ma tahan saavutada, ongi selline süsteem, kus siis liikmesriigid läbi maksude töörühma saavad oma tegevust koordineerida ja üksteiselt õppida. et nende maksusüsteemid oleksid arukamad ja rohkem orienteeritud majanduskasvule. nüüd maksude sissenõudmine ja maksudest kõrvalehoidmine, eh, see on tõepoolest väga tõsine probleem ja eriti just majanduskriisi ajal ma tõesti loodan, et Eurofiski loomine aitab äh, mõningaid selle valdkonna probleeme lahendada, näiteks käibemaksuga seotud probleeme. Äh, loomulikult äh, läheb aega, enne kui kõik need struktuurid on paigas, mis võimaldavad siis kiiremat infovahetust liikmesriikide vahel just nimelt sellise probleemiga tegelemisel, nagu see on näiteks piiriülene käibemaksust kõrvalehoidmine. me teeme äh, näiteks äh, Olafiga koostööd siin, mis puudutab sigarettide ja teiste aktsiisimaksu alla käivate kaupadega kauplemist piiriäärsetes regioonides, sest see on tõsine probleem. ning äh, üsna peatselt me tuleme selles valdkonnas välja ka teatud konkreetsete meetmetega. käibemaks ja tööjõu maksumus ja erinevad maksumäärad ja just eriti see, kuidas see mõjutab tööjõumahukaid sektoreid. nagu te teate, käibemaksudirektiiv lubab liikmesriikidel ka alandatud käibemaksumäära kasutada siis tööjõumahukate teenuste puhul. aga nagu ma ütlesin, tegu on liikmesriikide otsusega, kas nad teevad seda või ei. kui te tahate teada minu isiklikku arvamust, siis äh, selles osas, mida mina arvan siis äh, käibemaksust ja, ja igasugustest eranditest, siis mina isiklikult äh, ei usu, et nad eriti hästi täidavad seda eesmärki, milleks nad on välja mõeldud. aga liikmesriikidel on õigus siis äh, direktiivis määratud ulatuses äh, kehtestada siis ka äh, madalam käibemaksumäär siis tööjõumahukate teenuste puhul, mis on selle direktiivi lisas ka ära toodud. aitäh ja nüüd proua Passescu. Thank you so much. aitäh, volinik. mul on teile üks küsimus, mis puudutab finantssektori raha, maksustamist, kuidas me saame lõpptarbijat kaitsta, mulle teevad muret just pankade kliendid, et nemad peavad lõppude lõpuks selle maksu kinni maksma. ja Äh, minu kolleeg oli tõesti äh, siin mures selle Rumeenia käibemaksu tõusu pärast. ma tahaksin talle öelda, et me langetasime selle otsuse käibemaksu tõsta, äh, tuginedes kokkuleppele Rahvusvahelise Valuutafondiga. ja see oli lahendus, mida nemad meilt nõudsid. me otsustasime käibemaksu tõsta selleks, et Äh, saada vahendeid pensionite jaoks ja niisiis äh, meil ei jäänud lihtsalt muud midagi üle, kui käibemaksu tõsta. suur aitäh! Thank you, thank you for your uh... aitäh ka selle küsimuse eest ja selle selgitava märkuse eest, mis puudutas käibemaksu Rumeenias. see teema, mis, mida te mainisite, et see finantstehingute maks lihtsalt kantakse üle tarbijatele, on tõesti üks selline küsimus, millega tuleb tegeleda, kui me analüüsime sellise maksu mõju me peame tõesti vaatama, kuidas sellise maksu sisseviimine tarbijaid mõjutab. mis juhtub, kui me sellise maksu tõepoolest sisse viime, aga on veel terve rida teisi asju, millega tuleb arvestada eh, ja millega me, millega me siis mõju hinnangu käigus püüamegi arvestada eh, me peame vaatama, kuidas see maks võimaldab näiteks lahendada turgude volatiilsuse probleemi. see on ka väga keeruline teema, selles küsimuses on väga erinevaid seisukohti, nii et, et tegemist ei ole kerge otsusega, me tõesti peame olema väga ettevaatlikud, kui me äh, mingite ettepanekutega välja tuleme, sellepärast et kui me jätame mõne selle maksu negatiivse aspekti tähelepanuta, siis tõesti elu võib meile hiljem näidata, et me oleme teinud tõsiseid vigu ja mina ei sooviks vigu teha. mina ei sooviks äh, sellise olulise küsimuse lahendamisel, nagu seda on finantstehingute maksustamine, vigu teha. ning äh, mis puudutab veel käibemaksu, siis äh, ma tänaksin teid veel kord selle märkuse eest ja ma tõesti võin öelda, et äh, käibemaksu konkreetse määra otsustab siis siiski iga liikmesriik, olgu see siis Rumeenia äh, või mõni teine riik ja Rumeenia on lihtsalt langetanud sellise otsuse, kasutades oma suveräänset õigust ja tuginedes käibemaksu direktiivile Nende maksumäärade osas meil on käinud arutelusid, on käimas arutelud ja, ja mitte ainult määrade osas, vaid ka mitmete teiste käibemaksuga seonduvate asjade üle aga nagu ma ütlesin, siis viieteistkümnest kuni kahekümne viie protsendini võib siis see maksumäär liikmesriikides varieeruda. aitäh, härra volinik. kas kellelgi on veel küsimusi? Not, uh... kui rohkem küsimusi ei ole, siis meenutaksin kolleegidele ja ka teile, härra volinik, et äh, majanduskomisjoni koordinaatorite kohtumisel oleme me kokku leppinud äh, järgnevates seadusandlikes tööprioriteetides aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist. esimene on finantsmaksu, finantstehingute maksu mõjuhinnang, arutasime seda ka täna pärastlõunal, energia maksustamise direktiivi ümbervaatamine, teatis maksu ja arengu koha pealt ettepanek äh, käibemaks äh,, vautšerite käibemaksu kohtlemise üle, roheline raamat uue viie käibemaksu strateegia üle teatis kodanike esimesena maksupoliitika algatus, et seadusandlik ettepanek ettevõtete maksubaasi üldse konsolideeritud see osas ja tahaksin, et ka konsolideeritud ettevõtete maksubaas, et te ka see, te ka see, ka teie seda kommenteeritaksite siis on veel prioriteedid, mis puudutavad eh, teatist tuleviku käibemaksustrateegia osas. see peaks saabuma aastal kaks tuhat üksteist. teatis eh, pärandimaksude koordineerimise koha pealt ja int-, intresside, rojalteete eh, maksustamise direktiivi ümbervaatamine. kui tahaksite anda mõningaid detaile selle ühtse konsolideeritud ettevõtte maksubaasi koha pealt, siis palun. aitäh. näen, et komisjoni tööprogramm on vastavuses kom-, Euroopa Komisjoni tööprogrammiga maksustamise valdkonnas ja ma loodan, et see tagab ka hea koostöö meie vahel. Äh, see ettevõtete maksubaasi ütlustamine, me, nagu ma ütlesin, et öö, mõjuhinnang viiakse lõpule selle aasta lõpuks ja mõjuhinnangu tulemustest sõltuvalt öö, tuleme välja ettepanekuga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimeses pooles, mis puudutab ettevõtete maksualust, ja siin on meil mõningaid alternatiive, mida me hetkel, mille mõju me hetkel üritame hinnata. et kas see peaks olema CC TDP, kui seal on kolm C-d, siis eh, kas see peaks olema eh, kohustuslik või valikuline. Need on need alternatiivid, mida me hetkel eh, üritame hinnata meie teenistuses suur aitäh, härra volinik, väga hea, et siia tulite ja kutsume teid eh, kindlasti kohasel ajal siia jälle, aitäh! Now, ladies and gentlemen, unfortunately daamid ja härrad, kahjuks peame nüüd äh, peatama oma äh, kohtumise kuni kella poole viieni, sest äh, hetkel ei ole meil siin ei raportööri, variraportööre, nende raportite jaoks, mida me arutama peame hakkama. seetõttu kohtume siin uuesti kell pool viis aitäh! Right, we are resuming the meeting. jätkame oma koosolekuga. ja nüüd jätkame päevakorrapunktiga number neli, statistikaandmete kvaliteet ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse raames. härra Karas, palun, teil on sõna ja, hea president, ma nüüd. härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad. suur tänu, et enne hääletamist annate mulle veel korraks sõna. Eurostati osas tegelikult täiskogul ja komisjoni koosolekul Strasbourgil me juba tegelesime nendega ning see, me otsustasime ka suulise küsimuse osas, et koostame resolutsiooni ka muudatusettepanekud juhinduvad resolutsioonist ning ma võin teile öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et seekord mitteametlikud kanalid on väga hästi töötanud, nõukogu on komisjoni ettepanekut vähem kärpinud, kui karta oli ja seadus, eelnõu näeb ette, et, et Kreeka, kus ähm, aastaid andmeid võltsiti, et ähm, sellest on õppe, õpitud ja selliseid juhtumeid üritatakse tulevikus äh, vältida. esitatud muudatusettepanekud on sellised, mis minu meelest on positiivsed, välja arvatud kaks tükki. ja kõik muudatusettepanekud toetavad minu äh, teksti, on kaks muudatusettepanekut, mis on äh, natukene problemaatilisemad, üks neist on number äh, kakskümmend kolm, see on kolleegilt Prokroš ja see puudutab Euroopa Keskpanga tugevamat kaasamist ja minu meelest, ja ma rääkisin sellest ka Eurostatiga, on äh, olemasolev seadus äh, selles osas juba piisav ning seetõttu me ei pea siin äh, veel tugevamat sõnastust nõudma ega tugevamaid nõudmisi nõudma. nii et ma panin hääletusnimekirja härra Prokroši muudatusettepaneku taha miinuse ja teine muudatusettepanek neliteist, ma ei ole küll selle vastu, aga õigusliku poole pealt on see küsimus juba kõikide pädevate institutsioonidega lahendatud. nüüd parlamendi uurimiskomisjon, see nõudmine resolutsiooni teksti osa äh, pu, hääletamise puhul täiskogul äh, häälteenamust ei saavutanud, ma ka selle muudatusettepaneku esitajaga rääkisin, et rääkisin ka ALDE esindajatega. Nemad soovisid äh, uurimiskomisjoni moodustamist. aga muudatusettepaneku autoriga koostasin suulise muudatusettepaneku, mis tähendab siis, et komisjon peab äh, üle vaatama üle vaatama endised äh, statistikad koos äh, pädevate riikide ja, ja ametitega ja meie ettepanek on see, et me komisjonilt nõuame selliseid menetlusi, et äh, komisjon annab aru parlamendile, millised, äh, milliseid vigu tehti minevikus ähm, andmete koge-, kogumise puhul ning selles suulises muudatusettepanekus äh, kustutatakse neli sõna ning äh, äh, seeläbi ma arvan, et see suuline muudatusettepanek saaks ka parlamendis hääleenamuse ja seetõttu ma arvan, et number üheksa muudatusettepanek sellega tegelikult ka langeb ära. ja ma tänan kõiki koostöö eest ja tänan ka selle valmiduse eest, et inimesed ikkagi soovisid leida lahendust äh, ja tugevdada meie koostööd Eurostati küsimuses. suur tänu! aitäh, härra Karas! kas on variraportööre, kes midagi soovivad öelda? ühe variraportöörina tahaksin lihtsalt õnnitleda raportööri selle eest, et alustati konsultatsioonidega väga äh, varases etapis raporti koostamisel, see on olnud ka viljakas ja nagu te näete, siis äh, on suur nõusolek enamike muudatusettepanekute osas. Äh, mis puudutab seda ühte, mida mainis härra Karras, siis jah, me kõik oleme selle poolt, et asju uuritakse ja mis iganes siis ka leitakse, siis, siis leitakse. ei ole vaja varases etapis hakata kedagi süüdistama või mingisuguseid äh, hirme tekitama. ma arvan, et äh, meile on antud kõik, äh, me oleme andnud Eurostatile kõik võimalused ja vahendid selleks, et ja nemad saavad siis lõpuks otsustada, kuidas käituda. nii et äh, ootame, et need muudatusettepanekud ka heaks kiidetakse, kui nende osas hakatakse täna hiljem pärastlõunal hääletama. nüüd jätkame päevakorrapunktiga number viis, mis on globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi rahastamine ja toimimine. raportöör on Toomas Händel härra Klute soovib sõna võtta. jah, ma sooviksin rääkida Toomas Hendeli asemel, kes on sel nädalal haige ja seetõttu ta ei saa siin koosolekul osaleda, ta palus, et mina tema asemel teeksin vastavad kommentaarid, kui sa lubate. Toomas Hendel tänab kõigepealt kõiki väga hea koostöö eest, esitati ka rida muudatusettepanekuid, kõik ei järgi küll tema teksti suunda. igal juhul on ka koostatud viis kompromissmuudatusettepanekut ja meie toetame neid ja me loodame, et ka kolleegid toetavad neid kompromissmuudatusettepanekuid. tegu on kahe olulise punktiga meie meelest, nimelt eh, kompromissid viisid eh, selleni, et tehtud ettepanekut on natukene nõrgestatud, kuid eh, see on kompromiss muudatusettepanekute iseloom oluline on ühelt poolt see, mis on kompromiss B. siin äh, räägitakse sellest, et komisjonilt äh, küsitakse, mida saab ette võtta äh, selles osas, et et kuidas fondi vahenditega abistada sotsiaalvaldkonda ja teine punkt, mis on meie meelest oluline, et tuleb luua restruktureerimise eh, vahend. ja et ettepanek, eh, komisjon peaks tegema ettepanekuid selle kohta, kuidas eh, majandust jätkusuutlikult restruktureerida, milliseid meetmeid siin tuleb võtta kolmas oluline punkt. see kajastab ka ametiühingute huve. nimelt komisjon peaks kaaluma, kuidas äh, ettevõtete teisalduskriteeriume äh, äh, üle vaadata ja et kus ja kuidas saaks vastavaid vahendeid paremini kasutada just kriisiaegadel, kus tuleb kiiresti reageerida. nii et need olid siis kompromissmuudatuse ettepanekute sisud ja loodame, et need sellistena nagu ka läbi lähevad, tänan. aitäh, härra Klutne! proua Hubner, palun! tegelikult ma küll sõna ei soovinud, aga nüüd, kui mul sõna on, sooviksin ma öelda, et Rahvapartei fraktsioonis töötasime siin ka koos äh, liberaalidega ja konservatiividest kolleegidega. ja nüüd ma võtan sõna küll Rahvapartei nimel. me ei leidnud äh, härra äh, Händeli poolt ette pandud kompromissidest äh, seda, neid muresid, lahendust nendele, mille meie oleme esitanud. meie ettepanekud äh, äh, ei ole nendes, nii et äh, oma lõppsuhtumises äh, äh, sellesse arvamusse jääme me nende teemade juurde, mille tõstatasime oma esialgsetes muudatusettepanekutes, sest kardame, et äh, lõppkompromissid ei vasta vajadustele muuta struktuuri, toetada struktuurimuudatusi, toetada Euroopa tööstuse muutumist äh, konkurentsivõimelisemaks tööstuseks. ma tean, et äh, äh, härra Händel teab seda, aga tahan siiski üle korrata, et äh, meil on omad mõtted, mis meie arvates ei ole kaasatud siia kompromissmuudatusettepanekutena. sellisena, nagu härra Händel on nad äh, lõplikult sõnastanud ja esitanud. aitäh, Uudo! suur tänu, härra esimees! mina esindan siin meie raportööri äh, proua Podimatat, kes on samuti oma panuse andnud äh, sellesse töösse proua kolleeg Hübner, ma hindan teie tööd juba väga ammu ma ei tea, mis siin läbirääkimistel toimunud on, aga ma võtsin teatavaks, et te esindate kolme fraktsiooni arvamust, ma ei tea, miks see nii on. ma ei tea, miks siin ei jõutud hea konsensuseni. võib-olla me hiljem saaksime seda asja kontrollida, et see ei korduks. meie üritasime raportööri toetada sellepärast et me jagame äh, seda muret. proua Podimata leiab, et tegu on väga olulise raportiga ning äh, tema tegi oma panuse kõigepealt äh, selles osas, et, et siin ei ole tegu tööstus- või ettevõtete poliitikaga, kui rakendatakse glo-, globaliseerimisfondi, vaid sellel peab olema struktuuriline mõju, see peab aitama kindel piirkonnal tööhõive ja sotsiaalsektori olukorda parandada pikemas perspektiivis ja see on seotud ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiaga. nii et siin ei ole tegu mitte lühiajalise mõjuga, vaid meie eesmärgiks on ikkagi pikaajaline, pikaajalise mõju saavutamine. selline oli siis proua Podimata lähenemine ja meie ka toetame seda seisukohta. me ei hakka siin maha hääletama midagi, mida ta on välja pakkunud, sellepärast et meie jaoks on see äärmiselt oluline teema. Pervanš, ähm, palun. Ähm, suur tänu, härra esimees see arvamus on koostatud äh, raporti kohta ja siin on olemas ka ühismenetlus äh, eelarvekomisjoniga. ja see puudutab siis äh, tulevast globaliseerimisfondi ja kui me näeme, milline vajadus on selle fondi järgi, siis me ei tohiks praegu üritada seda teksti nõrgestada, see oleks väga kahetsusväärne. mul on praegu ainult nii-öelda endised muudatusettepanekud, ma, ma ei ole näinud neid kompromissmuudatusettepanekuid. aga igal juhul ma sooviksin rääkida mõningatest, millest rääkis ka proua Hübner, siin räägitakse sotsiaalpartneritest ja ettevõtete teisaldust ja, ja selle mõju sotsiaalsektorile nimelt eh, need, kes kaotavad oma töökoha, kuidas eh, neid inimesi aidatakse. see nimelt näitab, et kui eh, ei ole sotsiaalpartnereid, kes on seotud selle menetlusega, siis fondi tõhusus, fondi rakendamise tõhusus on palju väiksem ning nendes riikides, kus see on palju tõhusam, nagu Austrias ja Saksamaal, siis seal on selliseid ettevõtteid mis kaasavad algusest äh, lõpuni sotsiaalpartneritega. näiteks ähm, Iirimaal, kus praktiliselt ei puutuvad ametiühingu struktuurid, siis seal ei ole ka ähm, sotsiaalpartnerite vahelist dialoogi ja ma leian, et see mm, aspekt on äärmiselt oluline. raportööri endine äh, arvamus, eriti mis puudutab punkti viis, on toetamisväärt ja ma arvan, et me peaksime siis sellega, selle poolt ka hääletama. kas on veel keegi, kes sõna soovib? jah, palun. Merci, monsieur le président. Euh, J'ai moi-même sur ce... Sur... Praakeni. suur tänu, härra esimees. ka mina esitasin mõningad muudatusettepanekud äh, selle arvamuse kohta. ja seda kahel põhjusel. nimelt äh, vahet, mõnes kohas on see arvamus äh, õigusliku poole pealt mitte nii selge ja ja teisalt on siin ka mõningaid vastuolusid. nimelt siin räägitakse, et globaliseerimisfondi tuleb äh, rakendada, aga teisalt nõutakse siin ka kriteeriumid rangemaks muutmist, mis tegelikult ju raskendab fondi rakendamist aastaraporti ja ka vaheraporti puhul me eh, peaksime paluma, et vaadatakse üle fondi rakendamine ja nimelt seda kahel eesmärgil, et oleks tagatud, et sellega struktuuripoliitikaid, poliitikatega oleks arvestatud ja oleks eh, arvestatud ka fondi rakendamise tõhususega ja sellega, et see on ka positiivset mõju avaldanud kriisivastasele äh, võitlusele. suur tänu. härra Klüüte, kas te soovite veel midagi öelda lõpetuseks? ei, tänan, ma arvan, et et äh, kõik oluline on juba ära öeldud. ma veel kord paluksin, et toetataks kompromissmuudatusettepanekuid, sest ma leian, et äh, nendega on suurem osa kolleegidest nõus ja ma kasutaksingi siis aega ainult veel, et me läheksime edasi hääletamise juurde. to voting time now. Maybe voting now. Mrs. Bose is now for the. If you want to take over. Yeah, chair will choose to. Yeah. Okay, Mrs. Bose is now for the. I go on that side. Yeah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 Right, everybody, have we... niisiis, kas kõigil on hääletuskaardid valmis? teeme siis kontrollhääletuse. nii, hääletus on alanud. palun hääletage. Where's, where's he gone? He's there. He's there. Where? There. Standing over there. Oh niisiis, hääletus on nüüd lõppenud. hetkel on meil siin rohkem inimesi hääletamas kui vaja, aga näib, et probleemi siiski ei ole, eks me anna teada, kui probleem tekib ja nüüd hääletame siis kõigepealt härra Karase raportit, mis puudutab statistiliste andmete kvaliteeti üleliigse eelarvemenetluse protsess, protseduuri kontekstis. ja kõigepealt muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime seda. niisiis, muudatus kakskümmend kolm, elektrooniline kontroll ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja näib, et see on tagasi lükatud. jah, proua Lulling? proua Lullingu kaart on teel. aga proua Lulling hääletas vastu, aga sa kukkus juba ilma teie hääletagi läbi, nii et. nii et, et niikuinii on see ettepanek tagasi lükatud, üheksateist vastu. nüüd muudatus kakskümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud. mulle tundub, et me peaksime seda kontrollima. kakskümmend kaheksa elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend koos raportööri suulise muudatusega, millega tahetakse muuta sõnastust ja riiklikud pensionifondid, kaasa arvatud riiklikud pensionid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks on tagasi võetud, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd üheksa ja siin on suuline muudatusettepanek ja viimasel minutil on tehtud veel muudatus jätta välja sõna name responsible parties nimetada vastutavad osapooled. niisiis, komisjon peaks kindlaks tegema, kuidas finantsstatistika kogumine ja hindamine liikmesriikides on varem läbi viidud ja tegema selle põhjal vastavalt järeldused, millest antakse aru Euroopa Parlamendile. see on nüüd siis uus suuline muudatusettepanek, kes on poolt? me hääletame suulist muudatusettepanekut, kust on välja jäänud sõnad name the responsible parties, kes on vastu ja kes on erapooletud. ma olen pisut segaduses, äkki kontrollime elektrooniliselt. niisiis, me hääletame suulise muudatusettepaneku üle, mida on muudetud. hääletus, kas keegi avaks hääletuse? Klaus, kas sina saaksid seda teha? Um, näib, et süsteem ei toimi. <laughs> right, we are timing this vote, which is very interesting. ja me võtame siis aega, kaua meil hääletus läheb, aga me ei suuda praegu hääletust avada. niisiis, nüüd on hääletus alanud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 erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, kontrollime üheksateist ka. tulemus ei ole päris selge kas kõik on hääletanud? niisiis, see on vastu võetud kahe enamhäälega. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame muudetud kujul teksti tervikuna ja elektrooniliselt, palun. kas kõik on hääletanud? vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolthäält, üks vastuhääl, üks erapooletus, õnnitlused härra Karassile. ja nüüd läheme edasi. jah, te võite plaksutada, kui soovite. At least I got one with the rapporteur on this. Uh, okay. Okay. Um, this is now the draft ja nüüd siis resolutsiooni eelnõu, mis puudutab Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahendit ja Euroopa finantsstabilisatsiooni mehhanismi. ja siin ei ole mingeid järjekorranumbreid, nii et hakkame otsast pihta lihtsalt. esimene esialgne tekst, kes on poolt äh, plokina, aga kui kaugele? kuni sõnadeni on all having regards. me võime kuni äh, punktini kolm plokina hääletada at least the recital. Right. vähemalt põhjenduspunktid, ütleb proua Pervanš. I think we better go a little bit me peaksime tegema natuke aeglasemalt. teeme need having regards'iga algavad punktid kõik ära. kõik need, mis algavad sõnadega having regards plokina. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd miinus A uus sotsiaaldemokraatidel, kes on poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et me peame elektrooniliselt kontrollima seda punkti miinus A uus. see on vastu võetud kakskümmend üks poolthäält, üheksateist vastuhäält. nüüd miinus AA, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd punkt A. kas te tahate AA-d kontrollida? hästi, me kontrollime AA-d kas kõik on hääletanud, see on tagasi lükatud, kakskümmend kaks häält vastu, üheksateist poolt. ja nüüd punkt A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd punkt B. kus on siis ka sotsiaaldemokraatide muudatus, kes on poolt, vastu? esinaine ütleb, et ta on täielikus segaduses. Läheme tagasi punkti B juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud niis kompromiss, mille on välja pakkunud rohelised punkti üks kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, punkt kaks, Rahvapartei muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaks A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks B, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud punkt kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. rahvapartei variant langeb nüüd ära, aga sotsiaaldemokraadid oma hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda see on tagasi lükatud ühe häälega. vaata, kui hea, et me kontrollisime. ma pean ütlema, et ma ise ka ei saanud sellest punktist eriti aru ja nüüd kolm A uus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt neli koos soolise muudatusega sotsiaaldemokraatidelt, kes tahab muuta äh, avaliku sektori rahastamise jätkusuutlikkust. niisiis. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus esimene versioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse sotsiaaldemokraatide muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud. nüüd seitse A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, Rahvapartei on selle tagasi võtnud. nüüd kaheksa ALDE versioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa B kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. me hääletame punkti üheksa sotsiaaldemokraatide versioon niisiis, kontrollime seda elektrooniliselt. ma arvan, et nii on kõigi jaoks lihtsam kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. ja nüüd esialgne punkt üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme sotsiaaldemokraatide variant poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist roheliste versioon poolt vastu, erapooletud, kontrollime seda. muudatus üksteist, roheliste versioon. kas kõik on hääletanud, see on tagasi lükatud. nüüd üksteist sotsiaaldemokraatide versioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka tagasi lükatud nüüd üksteist Rahvapartei versioon poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et samuti tagasi lükatud, aga kontrollime. niisiis üksteist Rahvapartei versioon. kas keegi veel hääletab? ei, see on vastu võetud. nüüd saame siis edasi liikuda ja läheme üksteist A uus juurde rohelistelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist B uus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. üksteist B esimene osa kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. ja teine osa langeb sellega ära. vähemalt meile tundub nii. niisiis läheme nüüd kaheteistkümne juurde, sotsiaaldemokraatide versioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaksteist A uus suulise muudatusega. kui me võtame selle suulise muudatuse, siis esialgne kaksteist A langeb ära. niisiis kaksteist A uus suulise muudatusega ütleb, et euroobligatsioonidega toimuv saab olla kooskõlas stabiilsus- ja majanduskasvu paktiga ja esialgses versioonis oli hoopis teistsugune sõnadus. niisiis kaksteist A uus, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime jah, vastu võetud, nüüd siis kolmteist, sotsiaaldemokraatide versioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd siis orig-, esialgne kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist seda punkti me ei saagi panna, seda ei, see ja nüüd hääletame siis teksti muudetud kujul ja teeme seda elektrooniliselt. hääletus on alanud. nii, kas kõik on nüüd hääletanud? vastu võetud, suur aitäh kõigile. ja nüüd arvamuse eelnõu, mille on koostanud Toomas Hendel ja see puudutab Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi rahastamist ja toimimist. kas kõik on valmis? kompromiss A. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd üks on tagasi võetud, muudatus kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, ülejäänud langevad ära ja nüüd muudatus viis, kes on poolt. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd siis muudatus kuus ja seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ülejäänud langevad ära, muudatus üksteist nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaksteist ja kolmteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus seitseteist, poolt, vastu mulle tundub, et vastu võetud. sest, aga kui soovite, siis kontrollime. seitseteist, jutt käib seitsmeteistkümnest. Jean-Paul? kuusteist kukkus läbi. keegi ei olnud selle poolt. niisiis seitseteist. kontrollime muudatust seitseteist. ja see on vastu võetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist ja kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksateist ja kahtekümmend, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend üks langeb ära. kompromiss E üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooled, kontrollime kahtekümmend kuut. tulemus ei olnud päris selge, kas kõik on nüüd hääletanud ja see on tagasi lükatud. nüüd kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame teksti tervikuna muudetud kujul ja teeme seda elektrooniliselt. ja see on vastu võetud, nii et, et õnnitlused raportöörile. Is that it? Any more votes? No hääletused on nüüd lõppenud. ja saame jätkata. kapitalinõuete direktiivi läbivaatamise punktiga Is one of you taking the chair for this or not? I wasn't asked to. I've got CRD three shortly. Yeah. Um, um,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 I'm oh, sorry, colleagues, it's just a slight technical jah, vabandust, kolleegid, lihtsalt väike öö, äh, tehniline takistus siin. Äh, esimees peab minema uuesti trialoogile, aga valime siit nüüd aseesimeeste hulgast välja kellegi, kes koosolekut võiks juhtida. Time now as well, but since neither of us are here to speak, we'll be okay. Ah, what do you have? okei. okei, let's play. hea küll, jätkame nüüd diskussiooniga, mis puudutab härra Karase raportit ja härra Karas, teil on ka sõna. härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad. raportori eelnõu, mis puudutab Äh, kapitalinõuete neljandat direktiivi ja mis puudutab meie ringis ka Basel äh, kolme, oleme juba arutanud. ja enne, kui tulen muudatusettepanekute juurde, siis ma teeksin veel ühe eelmärkuse. raportöörina ma leian, et G kahekümne otsus Basel kolme osas on vale ma leian, et see ei ole tõhus, see on kontraproduktiivne ning poliitilisest vaatevinklist nähtuna on see lihtsalt põgenemine vastutuse eest. G kahekümne puhul, enne kui nad jõudsid Baseli küsimuses kokkuleppeni, G kakskümmend määras kirja äh, kindlaks, et äh, rakendamisaeg pannakse, määratakse kindlaks ja et ei ole mingisugust sundust seda ühiselt äh, rakendada. see ei vasta absoluutselt äh, äh, kriisile reageerimise vajadusele. sellepärast, et meil on vaja konkurentsi, võimes, stabiilsust, meil on vaja ebavõrdsust ja moonutamist vähendada ka globaalsel tasandil. praeguse, praegune otsus aga näitab, et need äh, määra, need eeskirjad, neid võib igaüks ise rakendada või mitte rakendada. see aga ei vasta sugugi mitte äh, kriisist väljumise nõuetele. seetõttu on seda olulisem, et Euroopa Parlament oma ajakavast kinni peaks meie jaoks ei ole mitte ajakava kesk, keskse küsimusega, vaid selle sisu. ja meie jaoks on vaja sisu, mida me saame ka äh, toetada. ja sellisel juhul me saaksime ka rakendamise ajakava päästa. meie raportis on kaks väga olulist punkti kaasatud. esimene, meie leiame et Basel ja komisjon enne otsuse vastuvõtmist Baseli osas ja direktiivi osas peaksid eh, tegema ka vastava mõjuanalüüsi eh, reaalmajandusele. sellepärast, et siin on tegu vahendiga, eh, millest tahetakse majandust rahastada ja teine punkt, mida me nõuame on kumulatiivne efekt, mis on seotud kõikide olemasolevate meetmetega, mis eksisteerivad finantsturul. praegu on meil olemas kapitalinõuete kolmas ja neljas direktiiv, meil on pangandusmaksu äh, arutelu, finantstehingute maksustamise arutelu ja küsimus mis on seotud ka äh, kapitali tagamisega, nii et kõik, meil on äh, kõikide nende aruteludega vaja arvestada ajakava määrat-, määramisel. nii et need mõlemad osad on meie raporti osadeks meie jaoks G kahekümne otsus ei muuda midagi. meie töötame edasi selle äh, regulatsiooni osas, mis meie arvates on õige. ja, ja me peame vaatama, millised on kokkulepped Euroopa Liidu ja Ameerika äh, Ühendriikide pangandus- ja majandusvaldkondade vahelised äh, kokkulepped seetõttu G kahekümne otsus ähm, annab äh, meie otsusele väga olulise poliitilise kaalu, meie vähemalt äh, võtame tõsiselt oma poliitilist vastutust. kakssada viiskümmend kaheksa muudatusettepanekut esitati täna nende eest ja see ka näitab, et see teema on äärmiselt oluline ja tegu ei ole siin tegelikult õigusloomelise raportiga, vaid tegu on siiski Euroopa Parlamendi poliitilise seisukohaga ja seetõttu need kakssada viiskümmend kaheksa muudatusettepanekut näitavad ka, kui palju küsimusi Baseli komisjonis ja kom-, ja komisjonis tuleb veel lahendada, enne kui me jõuame oluliste lahendusteni. suur osa muudatusettepanekutest on täiesti samal suunal nagu ka raporti projekt ja me ei saanud siin äh, erinevate probleemide osas äh, detailseks minna, kuna meil on olemas ka äh, raportil vastavad piirangud, kuid sellegipoolest ma leian, et selle raporti puhul peaksime tegema astmelise plaani praegu on otsustava tähtsusega poliitiline seisukoht ja me ei ole veel jõudnud üksikasjalike aruteludeni direktiivi osas. nii et me peaksime praegu tugevdama just äh, selle raporti poliitilist äh, osa ja see puudutab ka vastust G kahekümne otsustele ja mitte niivõrd neid detailseid arutelusid. sellegipoolest need lisandused on väga äh, suureks abiks. meie põhieesmärgiks peab olema võrdsed tööhõivetingimuste loomine kõigile ja vastavate meetmete rakendamist toetada ka edaspidi, sellepärast et ei, sellisel olukorral ei saa lasta tekkida, et see, kes need uued eeskirjad kõige viimasena rakendab, et see saab kõige rohkem olukorrast kasu. see on tegelikult selle G kahekümne otsuse tagajärg. nii et mis viis sellise otsuse vastuvõtmiseni on minu jaoks selgusetu. me peame ka arvestama erinevate ärimudelite, erinevate ähm, õigusmudelitega ja, ja rahastamisvahenditega. parlament on kapitalinõuete neljanda direktiivi selles osas juba ähm, üle vaadanud ja mul on väga kahju, et äh, neljas direktiiv ei ole veel küps otsuste vastuvõtmiseks ei Baseli komisjonis ega ka äh, ei Baseli komisjonis ega ka Euroopa Komisjonis. ja ma arvestan sellega, et ähm, meil ei ole Baseli komisjonis praegu kindlaid otsuseid vastu võetud ja samuti ei ole neid komisjonis ja me peame arvestama ka G kahekümne otsustega. siin paljud muudatusettepanekud puudutavad ka VKE-de problemaatikat, need toetavad ka minu ettepanekuid ja see puudutab ka mõjuanalüüsi. komisjon peaks mängima suuremat rolli Baseli eh, protsessis, tema peaks praegu koordineerimise, koordineerimistöös võtma juhtiva rolli eh, Baseli komisjonis erinevad ärimudelid Euroopa Liidus on oluline punkt. ja õiguslik pool ei saa olla ainsaks kriteeriumiks. kapitali pool on olulisem. meil on investeerimispangad, äh, äh, jaekauba, jaepangandus ja, ja teised erinevate õiguslike vormidega äh, äh, pangad. paljud muudatusettepanekud äh, puudutavad ka vähemuse osalust, kindlustuspunkte äh, finantssüsteemi stabiilsus on kõige olulisemaks eesmärgiks. samuti tuleb lahendada börsiväliste tuletisinstrumentide ja ja teiste tuletisinstrumentidega seotud probleemid samuti äh, me peame arvestama sellega, et ükski varaklass ei ole ähm, stabiilne. kõik lähenemised äh, peavad tegema ka äh, vahet erinevatel pangandusmudelitel peale selle me peame ka vaatama, eh, millega arvestatakse finantsvõimenduse suhtarvu raames, mida see peaks mõjutama ja me peaksime seda arutama esimese samba eh, raames. ma leian, et eh, muudatusettepanekud esitajate, raportööri ja variraportööride vahel on kindlasti võimalik ka kompromissmuudatusettepanekuid ähm, leida, seetõttu ma teen ka kõikidele osapooltele ettepaneku töötada nende kallal ja ma arvan, et tähtaeg, kuues september, annab meile ka piisavalt aega, et telefoni või äh, emaili teel lahendada äh, need äh, küsimused ja et me kuuendal, kuuendaks septembriks oleme moodustanud, koostanud ka head kompromissmuudatusettepanekud suur tänu, härra Karas. ma sooviksin küsida kõikidelt kolleegidelt, kes võtavad sõna, et palun jääge kõneaja piiresse, sellepärast et meil on veel kolm päevakorrapunkti. nüüd saavad sõna variraportöörid, kõigepealt härra Pullmann. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et ma saan kolme minutiga hakkama. aga las kell käib, härra raportööril on nüüd võimalus kuulata ka minu arvamust. ma jagan härra Karase arvamust, mis puudutab eh, kui katastroofiliselt selle teema, seda teemat käsitleti Torontos. me ei saa õigustada seda, et siin mitte mingisugust mõistlikku vastust eh, selles osas ei eh, leidnud, see ei tugevda ei majandust ega see ei tugevda ka äh, kodanike usaldust äh, äh, poliitikate ja valitsuste võimekuse vastu. härra volinik Šemet, aga me juba arutasime seda, nimelt et äh, liikmesriikide valitsused ei edasta piisavalt signaale selle kohta, mida üldse soovitakse saavutada, seetõttu ka sellised asjad juhtuvad ja seetõttu me oleme nõus selles osas, et me peaksime komisjoni üles kutsuma Baseli protsessis olema aktiivsemad ja läbipaistvamalt ka edastama, ähm, mida nad seal, mida nad teevad ja, ja milliseid äh, ühiseid ähm, strateegiaid me peaksime koostama, sellepärast et kui meil ei ole ühiseid strateegiaid, on keeruline ka lahendusi leida. kolleeg Karasil on õigus, kui ta ütleb, et uute panganduseeskirjade puhul me peame olema väga ettevaatlikud, et me ei satuks sinna arbitraaži eh, olukorda, kus tegelikult me teeme konkurentsipoliitikat, nimelt kui me soovime küll eh, saavutada eh, positiivset, aga samas tegelikult moot-, moonutame konkurentsi. üks punkt, milles meil on võib-olla erinearvamused, on see, kui probleem tekib tulevikus, siis me ei peaks infot saama ainult panganduse sektorist, sellepärast et palju andmeid me saame ka mujalt ning ning paljud pangad koguvad andmeid ka erinevalt ma küll äh, leian, et härra Karasi äh, panustamine panganduse mitmekesisusse on tervitatav, kuid sellegipoolest me peame vaatama, kust me oma andmeid saame. ma ei leia aga, et seoses ähvardava konkurentsi moonutamisega peaksime me reformidest äh, loobuma. eriti, mis puudutab äh, kapitalinõudeid. kapitalinõue kolmas direktiiv ei muuda mitte kõike. näiteks, mis puudutab antitsüklilist meetmeid, mida me vajame eh, majanduse elavdamiseks, me peame selle paketi korralikult kokku panema, aga me vajame kindlasti kapitali nõuete puhul eh, olukorda reformima me peame seda tegema kiiresti, sellepärast, ja me ei tohi edastada signaali, et ainult sellepärast, et rahvusvaheline olukord on praegu aeglustunud, et me jääme ootama, me peame äh, panganduses olukorra muutma selliseks, panganduspaketi puhul olukorra muutma selliseks, et see ka töötab. suur tänu ja nüüd äh, proua Ford, järgmine variraportöör. suur aitäh ja aitäh äh, jällegi härra Karasele tema poolt tehtud töö eest ja ka kolleegidele, kes on esitanud nii palju erinevaid muudatusettepanekuid olen nõus teie kommentaaridega, oluline on see ajastus uutele reeglitele pankade jaoks, et saaks äh, kindlustada, et nad tulevad tsükli õigel hetkel, äh, tunnustavad erinevaid äh, ärimudeleid, aga ka see on oluline, et oleks rahvusvaheline kokkulepe olemas. ja mulle tundus, et G kakskümmend nädalavahetuse jooksul päris paljud sellest arutas ja see peegeldab ka paljudes nendes kommentaarides, mille et erinevad kolleegid oma muudatusettepanekutes on esitanud, öeldes, et vaadake seda küsimust, see on veidi keerukam, kui me arvasime. G kakskümmend äh, mainis ka neid äh, moraalse ohu küsimusi. terve rida kommentaare äh, ka härra Pulmanilt, kes esitas päris häid punkte. stressitestide küsimus on äärmiselt oluline et me jääme selle härra Karase selge seisukoha juurde, et stressitestid peavad toimuma, need peavad olema selged, me peame vaatama finantsinstitutsioone suuremat äh, läbipaistvusega, et päriselt mõista riske. Äh, tuletisinstrumendid, äh, siin olid head punktid standardtuletiste koha pealt, seda korrati üle ka kahekümnes, me peame kindlustama, et eri, äriettevõtetes lõppkasutajad, kes peavad mõnikord kasutama tuletisi, Äh, kui finantsinstitutsioonidel on korralik äh, kapital olemas selle riski vastu, siis ei peaks neid tegelikult äh, karistama selle eest. standardite osas, raamatupidistandardite osas mulle valmistab pettumust, et on siin tagasi mindud nädalavahetuse jooksul, aga ma ei usu alati just, et meil peaks olema üks lahendus regulaatorite, investorite, näiteks maksukogujate jaoks, nii et ma arvan, et siin võiks leida erinevaid lahendusi Äh, päris palju kommentaare oli ka tasakaalustamise äh, oli ja siin on küsimusi, et äh, jõuame liiga kaugele, see võimenduse kontrollimine ehk on liiga oluliseks saanud ka turustandardi osas see muut-, on muutumas liiga keerukaks, me peaksime vaatama, et milline võiks olla see lahendus likviidsus, jah, me peame vähendama konsulteerimisriske, aga peame siiski säilitama ka likviidsed vahendid ja siin on tehtud ettepanekud, et peaksid olema seal ka mingid, mõned varad, mis ei oleks likviidsed äh,. mis puudutab äh, äh see väärtpaberimisturgusid, siis jah, siin mõningaid äh, kasusid on tulnud juurde, peaksime mõtlema lika, pikaajaliselt ja mitte äh, liiga äh, kindlalt selle, seda ust siin praegu sulgema. mis puudutab uue kapitali küsimust, siis jah, äh, mõned inimesed pakuvad välja, et kapitali muudatusi teatud tüüpe, seda küsimuse arutamise võib edas, pikalt edasi lükata ja ma arvaks, et see on viga. nii et me peame äh, vaatame, et institutsioonide jaoks oleks äh, ka kahjumit kandev kapital kogu aeg teemaks, nii et me saaksime äh, suruda läbi äh, need kahjud, enne kui pank läbi kukub. nüüd annan sõna härra Klüütele, kes on veel üks varireporter. suur tänu! väga palju on juba öeldud ja ma ei hakka seda kordama. me oleme mõned muudatusettepanekud oma fraktsiooni poolt esitanud, nende eesmärgiks on mõnel, mõndadel kohtadel sõnastust natukene tugevamaks ja teravamaks muutuda. ja ma arvan, et kompromissmuudatusettepanekute arutelude raames me siis ka näeme, kui kaugele me jõuame. suur tänu! Thank you! aitäh! tundub, et ka härra Lamberts on variraportöör, aga minu lehel seda kirjas ei ole palun. aitäh. esiteks, eh, mis puudutab poliitilist konteksti, siis olen nõus paljude asjadega, mis siin öeldud on. G kakskümmend tegelikult on katastrofaalne näide sellest, mida ei peaks tegema globaalsel tasandil. ja me peaksime tegelikult neist ette minema ja nii kiiresti kui võimalik ka omapoolse arvamusega ja ma arvan, et on oluline, et see võetakse vastu selle parlamendi suure enamusega. hetke järelevalve kogemus Äh, EAFM-iga äh, paljudes küsimustes, mis puudutab Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend, see on näidanud, et ainuke moodus, kuidas seda parlamenti kuulatakse, on see, kui me räägime ühel häälel. ja see on ka üks moodus, kuidas näidata nõukogule, et jah, tõesti on võimalik rääkida ühel häälel. kuigi äh, siin on väga palju erinevaid riike ja poliitilisi parteisid esindatud siin parlamendis ja see, et me seda teeme, on juba iseenesest äärmiselt oluline kiirus, millega me seda suudame teha, olen siin härra Karrasega nõus, on samuti oluline. paar punkti, mida tahtsin tõstatada. pangad ütlevad äh, nüüd, et peaksime väga ettevaatlikult, äh, järk-järgulikult et äh, sisse tooma need erinevad kavandatavad meetmed. see peaks olema midagi sellist, mida me küll ära kuulame, aga siia peame siiski tingimused seadma. kui me järk-järguliselt asjad sisse viime, siis peaksid äh, pangad nõustuma lisapiirangutega, näiteks äh, panema lae sellele, mida nad maksavad oma juhtidele ka ja ka oma osanikele dividendide boonuste näol. kui me oleme nõus sellega, et uute meetmete paindlikult sisse tuuakse, siis ei saa me lubada, et nad jätkuvalt äh, premeerivad oma personali ja aktsionäre absurdselt Äh, mis puudutab reaalmajandust, olen siin nõus härra Karasega, põhiline mure on see, et finantssektor jõuaks nüüd tagasi oma normaalse rolli juurde, rahastamaks äh, reaalmajandust, aga ma tahaksin, et me seda ka siis näeksime. kui nad paluvad, et me uued meetmed järk-järguliselt sisse tooksime, siis nad peavad näitama, et äh, nad tegelikult ka rahastavad reaalmajandust ja hetkel ma seda piisavalt ei näe. paljude muudatuste sisu juurde ei hakka ma tagasi minema, viimane asi, äh, mille jaoks me minu arust peaksime olema valmis, on see, et ütleme jah, me tahame võrdset mänguvälja, aga teame ka, et äh, võrdne mänguväli on nii-öelda ideaal, tegelikult sellist asja olemas ei ole, sest äh, meie planeet on niivõrd diferentseeritud. me oleksime pidanud Torontos ütlema, et me tahame küll ülemaailmseid meetmeid, aga oleksime pidanud selgelt väljendama ka selles osas, et kui ülemaailmset kokkulepet siin nendes küsimustes ja tehingute maksustamises ja nii edasi ei saavutata, siis Euroopa Liit siiski jätkab tegutsemist. ja see peaks olema ka selge sõnum, et äh, me ei jäta oma tulevikku ülemaailmse koordineerimise kätte, mis võib-olla aastakümneid veel venib. aitäh! proua Lolling, palun. aitäh. esiteks tahaksin öelda, et olen väga nõus raportööriga. ja sellega, mida ta ütles oma sissejuhatavates märkustes, sest et see, mis äh, leidis aset G kahekümnel Torontos eelmisel nädalavahetusel või tegelikult siis see, mis ei juhtunud seal, toob üha rohkem välja selle, mida meie eurooplastena peame tegema järgmiste paari kuu jooksul, mis puudutab finantsturgude reguleerimist, siis näete te, et hoolimata kõigist jõupingutustest teatud inimeste poolt, maailma äh, juhtivate majandusjõudude poolt, äh, tulevad need jõud sellest kriisist välja äh, äärmiselt halvasti, väga väikse koordineerimisega, teevad kõik seda, mis on nende arvates kohane nende olukorra jaoks, nende ja vastavuses nende traditsioonide ja uskumustega. ja peame pöörama väga terast tähelepanu sellele, mida meie eurooplastena teeme. ja on äärmiselt oluline, et me suudame saavutada õige tasakaalu vajaduse vahel ettevaatlikkusele äh, pärast kriisi sest et äh, Äh, on endiselt oht, et ta lämmatab Euroopa kogu majanduse, samas peame ka tihedalt jälgima seda, mida teevad meie konkurendid igal pool maailmas. on selge risk, et äh, me kõik lõppkokkuvõttes ei ole samas paadis ja see võib tekitada tõsiseid probleeme, eriti kui Euroopa äh, Liit saab omale kaela konkurentsivõimelise, võimelise poolt kehvema olukorra. muudatusettepanekute osas jagan kõiki härra Karase muresid, äh, paar detailsemat punkti võimenduse koha pealt. olen üritanud siia sisse tuua mõtet äh, finantsvõimenduse kohta, mida kehtestatakse ainult nendele investeeringutesse, mis, äh, mida peetakse kõrge ristiga või spekuleerivateks see sõnastus võib-olla ei ole päris õige seal, aga väga tahaksin seda mõtet siiski edasi uurida. me ei taha olla liiga jäigad ja karistada eh, inimesi sellega, mida me siin võimenduse koha pealt ütleme, peame kindlustama, et reeglid kehtestatakse nendele investeeringutele, kus on tõeline risk, mitte aga nendele riskivabadele traditsioonilistele eh, ettevõtmistele need ei peaks äh, olema samasuguse äh, võimenduse suhtarvuga paika pandud ja komisjon peaks seda ka uurima. teiseks, äh, deposiidipanga tegevus, siin me kitsendame nõudeid selle tegevuse läbiviimiseks ja mulle tundub, et me kipume siin liiga kaugele minema ja muudame võimatuks selle äärmiselt olulise funktsiooni äh, täitmise paljudes olukordades. seetõttu tahaks äh, mina oma muudatusettepanekuga sisse tuua tulevased äh, likviidsusstandardid ja olen siin üles loetlenud erinevad tegevused, mida need pangad teevad, eriti just investeerimisfondid, kinnisvara ja väärtpaberid, see on kõik, mis ma tahtsingi öelda ja loodan, et raportöör võtab need kommentaarid ka arvesse. nüüd annan sõna härra Hökmarkile. suur aitäh, härra esimees! leian, et on oluline, et kui me arutame äh, raamistiku uut struktuuri äh,, siis me siiski säilitame sellise holistliku lähenemise, sest et finantsstabiilsus äh, sisaldab tegelikult endas äh, palju rohkemat kui lihtsalt ühte majandussektori uurimist, me peame kindlustama, et äh, meil on kasv, et meil on äh, varade väärtused, mis on stabiilsed ja et meil on piisav regulatsioon, mis seda toetab. ja ma arvan, et mõnikord, kui me räägime nendest probleemidest, mis meie ette kerkisid finantskriisi ajal, kipume me keskenduma öö, äh, maksujõulisusele. üldiselt äh, see ei olnud ju peamine probleem. teatud sellised probleemid küll tekkisid pangandussektoris, aga peamine probleem oli siiski likviidsus ja sellest isegi enam usaldus, äh, mis puudus äh, just paljuski selle tõttu, kuidas reeglid on paika pandud. me nägime seda, mida me peame nüüd vältima, ehk siis soovimatud tagajärjed meil olid äh, regulatsioonid, mis äh, sundisid pangad ja ettevõtted oma äh, varasid müüma, mis suurendas hindade langust ja tekitas veel suuremaid probleeme kui need, mis meil enne olid. ja ma arvan, et sellised soovimatud tagajärjed ongi äärmiselt olulised nüüd, sest nüüd, kui võtta Äh, veidi teistsugune seisukoht äh, ja perspektiiv, kuid kolleeg, kolleegid siin on võtnud, kui me nüüd pöördume tagasi G kahekümne kohtumise juurde ja selle juurde, mida on öeldud Euroopa juhid ja ka see parlament, järgmisete aastate, isegi aastakümnete jooksul peame me suurendama eelarve defitsiite, see tähendab seda, et äh, majanduses sellelt poolelt on tulemas kokkutõmbumine ja samal Äh, ajal ei saa ma äh, luua selliseid reegleid, et äh, meil tuleb teine kokkutõmbamine, krediidikriis, mis tuleb nendest reeglitest, mille me siin paika paneme, sest et niimoodi me loome ainult teise finantsebakindluse vormi. seetõttu tahaksin rõhutada just seda, mida ütles raportöör vajaduse kohta mõjuhinnanguteks. mõjuhinnang selle kohta, mida need reeglid ja seadused äh, tähendavad võimalustele investeeringuid ja innovatsiooni rahastada. peame kindlustama ka, aga et meil oleks äh, võimalused konkurentsivõimeks. peame kindlustama ka, et me tegeleme siin tegelikult äh, sellega, mis on päris probleem. kõik reeglid peavad olema, peavad põhinema riskidel, mis tulenevad erinevatest finantssektori tegev-, tegevustest me ei räägi siin äh,, oluline on see, et me ei räägiks siin võimenduse suhtarvust äh, lahendamaks mingit probleemi, mida meil tegelikult siin ei olnud äh,, võtame selle mõtte aga Ameerika Ühendriikidest, kus see ei töötanud lahendusega, nii et me üritame probleem, lahendada probleemi, mida meil pole, ei olnud, lahendusega, mis ei tööta. ja äh, siin äh, aitab meid see mõjuhinnang, mida raportöör ka mainis, samas peame olema väga ettevaatlikud selles osas, milliseid reegleid me vastu võtame, sest muidu satub ohku, ohtu kasv ja me tekitame suuremat ebastabiilsust. härra Perez, proua Perez. Äh, see ettepanek annab meile võimaluse äh, kokku panna omaenda seisukohti, enne kui on liiga hilja ja enne kui meie ees on ettepanek, mida me saame ainult veidi kohendada. esiteks, äh, olen raportööriga nõus. Äh, selle regulatsiooni tehniliste aspektidega saab hiljem tegeleda, oluline on praegu saata poliitiline sõnum ja selles osas tahaksin raportöörile äh, välja pakkuda, olen üritanud seda ka esitatud muudatusettepanekute kaudu teha, kolme punkti, mis minu arvates on olulised. esimene puudutab ühte muret, mida ta mainis, mis on üldise äh, mõju küsimus, mis puudutab seda seadusandlust. ja see mõjuhinnang, mis tuleks teha, siin on mõningad mured, mis minu arvates peaks äh, sellesse hinnangusse sisse tooma. meil ei taha ju ainult panku õnnelikuks teha, me tahame kindlustada, et äh, need arengud, mis on meie pangandusseadusandluses, kas nad siis äh, äh, edenduvad Euroopa majanduse kasvu ja sellega seoses lisaksin veel kaks punkti, mida ma loodan, et te toetate. esiteks mõte, et äh, ja seda puudutab ka artikkel üheksa Lissaboni lepingus, investeeringute käigus peame me hindama ka äh, selle töökohtade loomise aspekti. sest et äh, muidu tekib oht, et me ehk edendame selliseid investeeringuid, mis töökohti kaotavad nii et lõppkokkuvõttes peaksime me siiski hindama, milline on investeeringute mõju töökohtade loomisele mainisite, et Euroopa Liit on mitmekesistanud pangandusstruktuure. nagu me teame, siis äh, äh, inimesed, kes äh, dokumente loovad, ei taha tegelikult alati sellist mitmekesisust säilitada, nii et ma arvan, et mõjuhinnangu käigus on oluline vaadata ka, milline on seadus,